jätkame istungiga. eilse istungi protokoll ja vastu võetud tekstid on äh, kättesaadavad, kas on vastuväiteid neile? Äh, vähemalt ei paista. rahvapartei taotluse saime, kus Darius Rossati